nüüd jätkame arutelu Somaalia küsimustes. esimesena härra Korrao, resolutsiooni autor. aitäh, härra president. paljud äh, äh, tsiviilisikud on surnud, haavatud või kodust põgenenud. juulis teatas ÜRO, et uude, uute milit-, äh, sõjaliste äh, konfliktide tõttu on kodu kaotanud peaaegu kakskümmend kuus tuhat inimest. järjest rohkem tuleb teateid selle kohta, et kuritarvitatakse inimesi valitsuse poolt kontrollitud piirkonnas kui ka põgenikelaagrites. rahvusvahelised inimõiguste organisatsioonid ning ÜRO missioon Somaalias teatavad, et tapetakse Äh, peetakse kinni ning ähvardatakse ajakirjanikke ning neil ei ole võimalust ka ausaks kohtuprotsessiks. see on taunimisväärne, eriti arvestades, et valimised peaks toimuma üsna pea. me arvame, et Euroopa Liit peaks toetama jõupingutusi sealsete inimeste kaitseks. samuti peaks me avaldama survet äh, äh, Somaalia valitsusele, et üles ehitada rahulik öö, ühiskond me peaksime äh, nõudma, et lõpeks äh, inimõiguste rikkumine ning et valimiste ajal austatakse samuti inimõigusi. aitäh, härra Tänak. härra president, peaaegu viis aastat pärast seda, kui Al-Shabaab Mogadishust välja tõrjuti, on Somaalia julgeolekuolukord loomulikult paranenud ning nüüd lähenevad demokraatlikud valimised. sellised arengud on väga tervitatavad, aga pilt on endiselt segane eile osalesid naaberriikide liidrid Mogadishus tippkohtumisel pärast mitukümmet aastat. samas ignoreeritakse asjaolu, et kaks nädalat varem tapeti kümme inimest vähemalt presidendi palee ees toimunud terrorirünnakus. Amazoni ähm, äh, esit-, antud toetus Euroopa Liidu poolt on väga tähtis, samuti on oluline äh, piraatluse vastane võitlus ning Atalanta Äh, missioon India ookeani rannikul, seda tuleks pikendada. ma tervitan ka Somaalimaa äh, ning äh, Mogadishu vaheliste läbirääkimiste jätkumist. on oluline, et Somaalimaa iseseisvuse küsimus oleks võimalik lahendada rahumeelsete läbirääkimiste läbi. pärast seda, kui sõda on kestnud üheksakümne esimesest aastast saadik, on see oluline terve regiooni ning äh, Aafrika sarve stabiilsuseks. härra Kelam. aitäh, härra president. Somaalia äh, positsioon on strateegiline. stabiilsuse taastamine ning äh, kaitsmine terrorismi eest on väga oluline pärast kahtekümmet aastat sise- Eh, eh, eh, kodusõda ning Al-Shabaabi terrorismi. Ehm, miski ei ole garanteeritud, kuigi protsess on käima lükatud. Mogadishu terroristlikud rünnakud augusti lõpus näitavad, et Al-Shabaab endiselt tegutseb. seetõttu see neli aastat taganud poliitiline protsess vajab uut tõuget. endiselt on äh, vaja palju ära teha ennem kahe tuhande kahekümnenda aasta valimisi, poliitilisi parteisid veel ei ole. aga, ning samuti tuleb toetada sõnavabadust ning öö, tuleb luua ka üldine inimõiguste komisjon. Aafrika Liidu rahuvalvejõudude kohalolek on oluline, sest olukord on öö, ebakindel riigi erinevates osades, nagu meie raport ütles, ilma arenguta julgeolekut ei saavuta ning ka vastupidi. et seda, sellest nõiaringist välja rabeleda, on vaja nii rahvusvahelise üldsuse kui ka Euroopa Liidu abi, aitäh. kolleeg Šarantsova, aitäh. pärast mitukümmet aastat konflikte kannatavad Somaalia inimesed endiselt tõsi ta on, et Somaalia probleemid on natukene leebemad kui kümme aastat tagasi, aga inimesed ei tunne ennast endiselt oma kodumaal turvaliselt. ainuke võimalus olukorda muuta on läbi demokraatlikult valitud valitsuse, millel on võim tagada eh, oma kodanike õigused ja turvalisus. selle valitsusega peavad kaasas käima ka stabiilsed ja legitiimsed institutsioonid, mis järgivad õigusriigi põhimõtet. tulevased valimised mis peavad olema äh, õiglased ja läbipaistvad, on esimene samm selles suunas. Somaalia läbib praegu olulist poliitilist äh, muutuste protsessi. rahvusvahelise äh, üldsus peab selles, selles protsessis suurt toetust avaldama, me ei tohi neid hüljata ning lasta neil langeda terroristide kätte, aitäh! järgmisena kolleeg Sebastian. Señor comisario, la situación es insostenible. härra president, härra volinik. olukord Somaalias on ebakindel, terroristide surve on kaasa toonud selle, et miljonid inimesed on kodudest pidanud lahkuma ning põgenema väljamaale samuti blokeeritakse valitsuse poolt internetti ning peetakse kinni ajakirjanikke. paljud inimesed on sattunud sõjatribunali ette ning seal pole lootagi õiglust. kõige rohkem kannatavad lapsed, neid kasutatakse mitme poole poolt lapssõduritena, Euroopa Liit osaleb läbi arengufondi kus äh, ning üritatakse tagada ka paremat julgeolekutaset. me peame aga kindlustama, et fonde kasutatakse sihtpäraselt. resolutsioon on tasakaalustatud, sest siin mainitakse, äh, ta-, taunitakse äh, erinevate jõudude poolt läbi viidud kuritarvitusi, samuti öö, tuleb taunida seda, et sõjas kasutatakse naisi relvana. me peame tugevdama oma välispoliitilist tegevust ning tagama, et kodust põgenenud inimesi ei sunnita sinna naasma sellel ajal, kui julgeolekuolukord on ebastabiilne. aitäh. härra Sebastian, kas nõustute sinise kaardi küsimusega? jah, muidugi. Mille grazie, president. Dear colleague Sebastian, yes. aitäh aitäh, kolleeg Sebastian. jah, Somaalia olukord on kole e. eriti jube on laste tapmine. eelmisel aastal suri üle kahe tuhande lapse. kas te ei arva, et kus volinik on ka kohal, et, et Euroopa Liit peaks välja tulema programmiga aitamaks Somaalia lapsi? me peaksime toetama eelkõige nende haridust ja tervist aitäh, kolleeg, nõustun teiega. see on meie prioriteet, see peab olema terve Euroopa Liidu prioriteet, me peame hoolitsema nende laste eest, keda värvatakse sõduriteks, kes võitlevad kohutavate relvadega selles sõjas. ning seetõttu kaotavad ka võimaluse Äh, elada tulevikus normaalset aru, e-, elu, see peab olema tõesti üks Euroopa Liidu prioriteet. aitäh, kolleeg Pantseri. suur tänu, president. Somaalia on kannatanud selle konflikti all juba aastaid. probleeme tekib endiselt kuigi valitsus üritab luua poliitilist stabiilsust, on ta peatanud reformiprotsessi, mida on vaja eriti õigus- ja julgeoleku valdkonnas. ajakirjanikke hirmutatakse ning koheldatakse mitte vastavalt rahvusvahelistele õigusstandarditele. president eh, kirjutas hiljuti alla uuele meedia- ja ajakirjandusseadusele, kus piiratakse sõnavabadust tuleb tagada sõnavabadus, pidades silmas ka valimisi. seega tuleb avaldada rahvusvahelist survet, et kaitsta ajakirjanikke. et oleks tõesti vaba ajakirjandus ning sõnavabadus. eelkõige tuleb austada inimõigusi, mida on suuresti Somaalias unarusse jäetud ning rikutud señor presidente, señor comisario. proua Sanchez, aitäh, härra president, härra volinik. neli koma seitse miljonit inimest Somaalias vajab abi tulenevalt põuast või sellepärast, et nad on kodudest minema aetud ja muudelgi põhjustel. see kõik tuleneb sellest vägivalla olukorrast, kus erinevad grupeeringud jooksevad üle riigi ammuki selle olukorraga tuleb tegeleda. Amazoni missioon ei suuda alati aidata, vahel ta pigem mõjub negatiivselt. Euroopa Liit peaks mängima võtmerolli, aga meie toetus sõjalistele missioonidele ei ole kasulik. oma lähenemises peame olema järjekindlad, resolutsioonis kutsu-, mainitakse, et rahu saab saavutada ainult läbi jätkusuutliku arengu. demokraatlikke põhimõtteid järgides, kus austatakse inimväärikust ning inimõigusi. kolleeg Svoboda. pane komissaři, v případě Somaalsk. aitäh. Somaalia puhul räägime me riigist, mis mitukümmend aastat on täiesti lagunenud ning mille kodanikel ei ole mingeid õigusi. seetõttu ma leian, et on väga tähtis tagada elementaarne turvalisus, et äh, oleks võimalik alustada ühiskonna ülesehitusega. Euroopa Liit peab koostööd tegema regionaalsete partneritega Somaalias ning koos ÜRO-ga peame me aitama üles ehitada Somaali riiki, mis suudaks täita oma funktsioone ning mille kodanikud ei pea kartma oma riiki, vaid võivad loota selle abile. näiteks juhul, kui nende elu on ohus eraarmeede poolt, mis kontrollivad mõningaid piirkondi. me peame aitama Somaaliat äh, üles ehitada riiki, kus inimõigusi austatakse äh, riigi enda tahtel, mitte rahvusvahelise üldsuse survel. valimised on selleks hea võimalus. proua Kill, aitäh! tänavused valimised tähendavad, et Somaalimaa läbib äh, suurt muutust. see on ajalooline hetk, aga ükski valimine ei too kaasa olukorra parandamist, kui ei austata põhiõigusi ning ei valitse vähemalt minimaalne stabiilsus me peame tagama, et Aafrika Liidu eh, rahuvalvajad teevad ka oma tööd korrektselt, et nad kaitsevad tsiviilisikuid ning eh, kõik eh, mõrvarid, vägistajad ja muud kurjategijad kannavad ka vastutust. Euroopa Liit on suurim panustaja Amazoni ning me saame mängida võtmerolli, tugevdades ka õigussüsteemi ma kutsun Somaali föderaalseid ja regionaalseid jõude üles kutsum-, üles peatama vägivald ajakirjanike vastu ning lõpetama Al-Shabaabi poolne vägivald. Somaalia tulevik algab selle noore põlvkonnaga. kolleeg Assis. aitäh. Al-Shabaab vastutab paljude surmade eest Somaalias. rünnati ka Aafrika Liidu baasi. me peame toetama edasist võitlust Al-Shabaabi vastu ning palju sõltub Aafrika Liidust. meil on terve hulk algatusi rahvusvahelise üldsuse poolt, meie oleme peamised missiooni rahastajad, Aafrika Liidu missiooni siis, aga me peame seda veelgi tugevdama. kõik peab olema võimalikult läbipaistev, me toetame siin rahujõude, aga ka nemad on rikkunud inimõigusi, tapnud inimesi, vägistanud naisi. me peame väga tähelepanelikult tagama, et midagi sellist rohkem ei juhtu. aitäh, nüüd vaba mikrofon. ning meil on ainult, äh, saan lubada ainult kahte sõnavõttu. härra Pospišil härra Pospišil, palun, teil on sõna. suur aitäh, president, mina toetan kolleegide sõnavõtte. mul on väga hea meel, et me Somaaliast täna kõneleme, sest nagu juba öeldud, ootame me teatud reforme Äh, mis puudutavad äh, parlamenti, need reformid äh, peaksid teostuma septembri lõpus, oktoobri alguses, siis seisavad Somaalias veel ees valimised, nii et, et ma arvan, et me peaksime eriti toetama neid lapsi, kes selles riigis kannatavad, me peame toetama selle riigi majandust. aga selle kõige eelduseks peaks olema siiski demokraatlik protsess riigis, see protsess peaks äh, Äh, jätkuma, ootame ära need reformid, ootame ära parlamendireformi, ootame ära valitsus, äh, valimiste tulemused ja ka kahe tuhande kahekümnenda aasta valimised. kui selline demokraatlik protsess jätkub, siis on tõesti äh, vaja seda riiki toetada ja iseäranis seal kannatavaid lapsi. härra Marjas järgmisena Äh, aitäh, president, mina toetasin seda resolutsiooni ja mina olin ka üks sellele allakirjutajaid. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ähm, oleme Barre diktaatorluse juurde tagasi jõudnud Somaalias jällegi leidsid aset äh, uued verevalamised, kakskümmend viis aastat on selles riigis kes-, kestnud etnilised konfliktid ja tapatalgud ning selle kõige tulemusena on Somaalia Aafrika üks kõige vaesemaid riike paljud inimesed on sellest riigist lahkunud ning otsinud varjupaika ümbritsevates riikides. meie jaoks on suureks küsimuseks see, kuidas Al-Shabaabi islamistid äh, võimult eemal hoida. ma arvan, et viimase kahekümne viie aasta kogemused kõnelevad iseendi eest. me ei tohi sekkuda nendesse poliitilistesse mängudesse, mida seal äh, mängitakse. Aafrikas arve osas kristlased kindlasti praeguses õhkkonnas kannatavad. aitäh ja nüüd saab sõna volinik Stiljanidis. see oli väga äh, viljakas ja konstruktiivne arutelu. ma tean, Äh, ma olen, tunnen Somaaliat, sest ma olen selles riigis käinud. olen seal käinud ministrite ja, olen seal kohtunud ministrite ja teiste ametnikega. ja mis puudutab haridust, siis tahaksin kolleegidele kinnitada, et ma olen juba kokku pannud erakorralise haridusalase äh, projekti, mida me tahame siis ka laiendada Te teate, et ma eh, keskendun eh, haridusele Somaalias, eh, sest see on äärmiselt oluline. seetõttu on selle, see projekt äärmiselt oluline. Somaalia satub tihti uudistesse, aga harva millegi positiivse pärast Äh, selles riigis on keht-, kestnud aastakümneid äh, kodusõda, viimastel aastatel oleme tunnistajateks küll mõningatele aeglastele edusammudele riigi ülesehitamise ja demokratiseerimise vallas. enne kui toimuvad valimised, tuleb sisse viia üldine hääleõigus, äh, sisse viia see valimissüsteem, mis meie jaoks on vägagi tuttav ning Äh, seetõttu äh, saab rohkem inimesi võimaluse valimistel osaleda ja see on äh, palju parem, kui suguharude juhid lihtsalt valisid parlamendiliikmed, nii et, et see on samm üks inimene, üks hääl põhimõtte suunas. naiste osalus esindusorganites on samuti äärmiselt oluline, Euroopa Liit on pidevalt rõhutanud, et Äh, Somaalia äh, peaks võtma kohustuse, et vähemalt kolmkümmend protsenti parlamendisaadikutest on naised. Äh, kodusõjal on olnud väga laastava mõju ka inimõiguste austamisele, igasugused vähemused, sisepõgenikud, vähemused, nemad on olnud kõige suuremateks kannatajateks ja samuti naiste diskrimineerimine, nende vastane vägivald on väga levinud, kuigi äh, Somaalia on ratifitseerinud äh, laste õiguste konventsiooni, on lapsed endiselt relvakonflikti ohvrid. lisaks sellele mm, delegatsioon, meie delegatsioon on äh, hakanud ellu rakendama uusi meetmeid mis äh, tahavad ähm, äh, luua siis seose julgeoleku ja inimõiguste vahel, me tahame paremini ühendada inimõiguste eest võitlevaid aktiviste, samuti äh, politseinikke, juriste, selleks, et tagada kvaliteetset, vastutustundlikku ja õigustepõhist abi seksuaalse ja soolise vägivalla ohvritele ja niimoodi teha lõpu siis karistamatuse kultuurile, äh, mis valitseb selliste kuritegude vallas. surmanuhtluse vallas äh, on olukord ka murettekitav. Somaalia on lõpetanud moratooriumi. Äh, surmanuhtlus on tõsine inimõiguste rikkumine, inimväärikuse põhimõtte rikkumine Äh, Somaalias seisavad ees valimised ning äh, ÜRO avaldas möödunud äh, kuul aruande sõnavabaduse kohta selles riigis. sõnavabadus on äärmiselt oluline selleks, et üles ehitada demokraatlikku riiki seda iseäranis poliitiliste üleminekute perioodil, et oleks võimalik avalikke debatte pisa, pidada Äh, Somaali ajakirjanikud, äh, kes selles äh, debatis on väga olulised, on pidevalt rünnakute ja tagakiusamise ohvriks, mõnikord neid ka vahendatakse, meediaväljaandeid on suletud ning ja prokuratuuri tegevus lihtsalt süvendab seda karistamatuse tunnet niisiis õiglaste institutsioonide üle ülesehitamine on kõige olulisem eh, selleks, et tagada õigusriigi põhimõtted Somaalias. Need piirkonnad, eh, mis taastuvad Al-Shabaabi eh, mõju, mõjuvõimust, peavad tagama ka õigusemõistmise pärast aastakümneid seadusetust. Euroopa Liit teeb tihedat koostööd Somaaliaga selleks, et neid probleeme lahendada ning meie oleme valmis seda tegema ka riigi uue juhtkonnaga, aitäh! aitäh teile, volinik, arutelu on lõppenud.